vastavalt päevakorrale, äh, mis teile saadeti välja kahekümne kuuendal oktoobril, on meil esimeseks päevakorrapunktiks päevakorra kinnitamine, niisiis äh, kellelgi vist mingeid vastuväiteid ei ole, seega on päevakord kinnitatud. me oleme teada saanud, et äh, praegu on veel pisut vara arutada ülemkogu tulemusi, meil peaks toimuma kohtumine eesistujamaa esindaja proua Malmströmiga, aga täna me temaga kohtuda ei saa. ja seetõttu me ei saa seda teemat ka praegu arutada. härra Tahv, kas te kuulete, mida ma räägin? niisiis, nagu ma ütlesin me ei saa äh, täna pidada diskussiooni proua Malmströmiga, ta ei saa täna siia tulla, seega me ei saa äh, midagi rohkemat teada selle kohta, kuidas ülemkogu kulges. härra Tahv palus, et me sellele vaatamata alustaksime arutelu ülemkogu teemal, mina loomulikult olen valmis seda tegema, aga ametlikult on meil olemas ainult nõukogu pressiteadaanne ning nõukogu väljendab selles veendumust, et Lissaboni leping võetakse vastu aasta lõpuks, seega nõukogu valmistab, väljendab rahulolekut selle üle ning kindlasti olete te täna juba uudistest kuulnud, et Tšehhi põhiseaduskohus lükkas tagasi kaebused äh, nagu ei vastaks Lissaboni leping, leping Tšehhi põhiseadusele nii et, et äh, sellest äh, probleemist oleme nüüd üle saanud ja võime jääma, jääda ootama seda, kuna Tšehhi president lepingule alla kirjutab, ta peaks teda see, tegema seda järgneva paari päeva jooksul, ma kuulsin, et vähemalt järgmise nädala lõpuks. ma ei tea, kas keegi soovib sellel teemal sõna võtta. härra Mendes de Vigo. aitäh, esimees oma fraktsiooni nimel tahaksin äh, väljendada äh, suurt rahulolu asjade sellise kulu üle. ma olen rahul nii äh, ülemkogu tulemustega ja kui ka otsustega, mis seal langetati, samuti olen Tšehhi presidendi käitumisega rahul, eriti pärast seda, mida ta eelnevatel nädalatel tegi kolmandat korda järjest on Tšehhi põhiseaduskohus äh, kaebused tagasi lükanud. Äh, suurem osa Euroopa Parlamendi liikmetest toetasid äh, Lisbon, Lissaboni lepingut, nii et, et ma arvan, et me kõik võime tänast päeva tähistada. samuti on oluline, et me teeksime selle selgeks kõigile fraktsioonidele siin kujas kõik peavad aru saama, et see töö, mida Euroopa Parlament kahe tuhandendast aastast peale on teinud, on lõpuks ometigi vilja kandnud. ja lõppude lõpuks meil on Lissaboni leping, meeldigu see meile või ei, ja selge on see, et selle pika võitluse üheks võitjaks on Euroopa Parlament, meie oleme Euroopa rahva valitud esindajad ning ma arvan, et nüüd me saame tõesti oma jõudu näidata. Grazie. Eh aitäh! ma arvan, et tegemist oli väga asjakohase sõnavõtuga ja härra Jeregui on ka sõna palunud. aitäh, esimees! sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahaksin eh, ühineda eelkõneleja sõnadega ja väljendada seda tohutut rahulolu, mida me tunneme ülemkogu möödunud nädalal võttis vastu veel ühe olulise otsuse, mis äh, minu arvates pakkus välja lahenduse väga keerulisele poliitilisele küsimusele. ja seetõttu tahaksin veel kord meie rahulolutunnet äh, rõhutada, on üsna tõenäoline, et Lissaboni lepingule kirjutatakse alla sellel kuul ja see jõustub juba järgmisel kuul ma arvan, et kogu seda protsessi on hõlbustanud need eh, poliitilised otsused, mida on langetanud Euroopa Liidu liikmesriigid, nad on nimelt langetanud otsuse nimetada ametisse nii president kui ka välispoliitika kõrge esindaja juba järgneva paari päeva jooksul. härra Barroso, Euroopa Komisjoni president, on samuti eh, võtnud endale kohustuse volinike kolleegium kokku panna, meie siin oleme vastu võtnud uued kodukorrareeglid, mis tähendab seda, et jaanuaris kaks tuhat kümme me astume kohe kindlasti esimesi samme uuel teel, selle, sellel teel, mis meil veel pikaajalise unistuseni luua, suurem, võimsam Euroopa, Euroopa, äh, mis on poliitilisest aspektist väga vajalik. kuuskümmend aastat tagasi oli äh, Euroopa unelmate aluseks lootus rahu jällegi jalule seada pärast teist maailmasõda. tänaseks on asjad muutunud. täna äh, peame me poliitilisi arutelu, arutelusid hoopis teistel teemadel. inimesed arutavad selle üle, kas Euroopa üleüldse äh, peaks eksisteerima globaliseeruvas maailmas, arvestades kõiki neid muutusi, mis toimuvad meie leiame, et meil on vaja Euroopa Liitu, mis peab olema tugev, mis peab äh, suutma äh, läbirääkimiste laudade taga oma seisukohti kaitsta. Euroopa peab rääkima ühtsel ja võimsal häälel. sellist Euroopat meil on vaja, sest muidu meil ei olegi Euroopat. ning see on see teema, mida me praegu Euroopas arutame, ma arvan, et ülemkogu tulemused ähm, kujutavad selles aspektis väga olulist sammu edasi, nagu ütles ka härra Mendes de Vigo, kogu see protsess Lissaboni lepinguga algas ligemale kümme aastat tagasi, tegemist on olnud väga keerulise programmiga, mitte keegi meist ei saanud kindlalt öelda, kas see tohutu hoone, mille me oleme viimase kümne aasta jooksul üritanud kokku panna, ka lõpule viiakse. samuti tahaksin väljendada aga ka oma pettumust möödunud nädalal ülemkogu tõestas jällegi, kui suured on need ohud, mis seisavad meie planeedi ees, aga samas Äh, kuigi on olemas selged tõendid probleemi suuruse ja ulatuse kohta, äh, võttis ülemkogu vastu terve rea ettepanekuid äh, seoses Kopenhaageni tippkohtumisega, mis minu arvates osutuvad kasututeks. nii et, et võib-olla me peaksime tõesti väljendama rahulolu seoses sellega, mida saavutati põhiseaduse lepingu osas, samas aga leian ma, et ja, ja paljud inimesed jagavad seda seisukohta, et Kopenhaageni kohtumine ei aita meil oluliselt võidelda kliimamuutuste vastu. Euroopa on teinud, äh, mis tema võimuses, aga oluline oleks see, et Euroopa ja USA tuleksid välja konkreetsete finantsabipakettidega, nii et, et ka arengumaad saaksid anda oma panuse võitlusesse kliimamuutustesse ja Kyoto protokollist kinni pidada. nii et, et ma tõesti olen mures selle pärast, mis Kopenhaagenis juhtub. lõpetuseks, esimees, tahaksin ma teile meelde tuletada, et kogu Euroopa äh, on endiselt haaratud väga keeruliselt makromajanduslikust arutelust Äh, meil on siin juba mõningaid märke Euroopa majanduse toibumisest ja ka maailma majanduse toibumisest, aga äh, kõik probleemid pole sugugi mitte veel lahendatud. Äh, tööpuudus Euroopas on tohutult kõrge ning sellega käib kaasas ka riigieelarve puudujääkide kasv. niisiis, nagu ma ütlesin tippkohtumine äh, möödunud nädalal võimaldas meil lahendada mõned probleemid. praegu näib, et nii Euroopa Liit kui ka Poola äh, üldiselt lii-, liiguvad eemale põhiõiguste hartas võetud kohustustest aga nagu ma ütlesin, me peame juhtima tähelepanu ka sellistele probleemidele nagu riigieelarve puudujääk ja tööpuudus ja nüüd sa, saab sõna härra Tahv. esimees, ma tahaksin peatuda põhiseaduse teemalistel aruteludel, mis ülemkogul aset leidsid. asi ei ole ainult äh, ülemkogu järeldustes, vaid ka protokolli eelnõus, mille Tšehhi Vabariik on lisanud protokollile kolmkümmend. ma pean ütlema, et ma olin üllatunud seda dokumenti nähes, sest ma arvasin, et härra Klaus üritab äh, sinna sisse panna ka vara puudutavaid klausleid ja, ja mitte niivõrd sotsiaalpoliitikat puudutavaid klausleid põhiõiguste hartas. ma oleksin olnud väga õnnelik, kui mul oleks olnud võimalik eesistujamaale esitada küsimusi äh, Äh, selle kohta, millist tähtsust me peaksime omistama sellele äh, protokolli eelnõule. teiseks, ka mina rõõmustan selle otsuse üle, mille langetas äh, kohus Tšehhis Brunos, aga ma ei ole endiselt äh, saanud ühtegi tagatist härra Klausi poolt, et ta tõepoolest sellele äh, lepingule ka alla kirjutab. ta ei ole kirjalikult mitte midagi lubanud ja selle kohta ei ole sõnagi eesistujamaa järeldustes. nii et, et ma arvan, et me peaksime võib-olla oma rahulolu pisut edasi lükkama kuni selle ajani, kuni äh, aeg selleks küps on. Eh, kuni, äh, kuni selle ajani, kui härra Klaus lõpuks ometigi oma allkirja annab Lissaboni lepingule. E äh, pärast härra Tahvi oli järgmiseks sõnavõtjaks härra Sayer. suur aitäh, esimees varsti hakkame hääletama oma kodukorra muudatusi, mis on seotud Lissaboni lepinguga, see tähendab, et me tõesti suhtume optimistlikult Lissaboni lepingu jõustumise šanssidesse. no ja ma olen tõesti õnnelik, et veel üks kunstlik takistus on ometigi meie ühinemise teelt kõrvaldatud, aga ma jagan eelkõneleja härra Tahvi seisukohta, et me ei ole veel selle tee lõppu jõudnud, me ei ole saanud äh, ühtegi tagat, teatis selle kohta, et selle näidendi viimane vaatus ka ikkagi aset leiab ja et Tšehhi president sellele lepingule alla kirjutab. me peaksime tõesti seda just nimelt siin arutama, sellest siin to toimus ka tulevikukonvent. ma arvan, et me peaksime selgelt välja ütlema, kui oluline on Lissaboni leping ja selle lepingu vastuvõtmine ja samas tahaksin tõstatada veel ühe teise teema, millele juhtis tähelepanu ka juba härra Tahv, nimelt ülemkogu äh, võttis kohustuse äh, äh, andis Tšehhi Vabariigile lubaduse mit-, jääda kõrvale põhiõiguste hartast. me oleme vastu võtnud resolutsiooni, kus me oleme hukka mõistnud seda, et ka kaksteist riiki on sellest hartast taganenud. meie parlament on pidevalt rõhutanud võrdsete õiguste olulisust, selle harta olulisust. meil on olnud väga selge seisukoht selle harta osas ja seega ma ei ole õnnelik selle üle, et Tšehhi Vabariik on saanud ka erandi. ja seda veel sellisel ettekäändel, mida kasutas härra Klaus Need väited, mida ta kasutas ähm, äh, nagu kardaks ta, et Benesi dekreet võiks äh, hakata mõjutama omandisuhteid praeguses Tšehhi Vabariigis. ma tahaksin äh, kolleegidele meelde tuletada, et Benesi dekreet rajaneb diskrimineerimisel, kollektiivsel süül, etnilisel vihkamisel ning Äh, neid argumente ei saa aktsepteerida ei minu kodumaal Ungaris ega, ega Saksamaal, Austrias ega paljudes teistes riikides. Äh, siin need dokumendid ei peegelda Euroopa vaimu. Äh, seega ma leian, et kui ma oleksin näiteks oma rahvusparlamendi liige, siis ma ei hääletaks küll selle poolt, et Tšehhi Vabariik saab erandi just nende poolt välja toodud põhjustel ma tean, et minu erakonna seisukoht Ungari rahvusparlamendis on selline, et nad ei hakka toetama mingeid Lissaboni lepingu muudatusi, mis näevad ette selliseid erandeid Tšehhi Vabariigile ettekäändel, et nad soovivad Beneši dekreedis eest ennast kaitsta nii et, et ma arvan, et see parlament, meie parlament peaks äh, väga selgelt välja ütlema, et me oleme õnnelikud Lissaboni lepingu üle, aga samas me toetame ka põhiõiguste hartat, me tahame, et see harta kehtiks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, aitäh! Grazie, onorevole Messerschmidt. suur tänu ja härra Messerschmidt, palun Ah, aitäh, esimees. ma võtan siinkohal praegu sõna sellepärast, et vastata omalt poolt nendele kolleegidele, kes väidavad, et Lissaboni lepe on midagi väga head ja on see nende ütlus läheb ju ka protokolli kirja. tegelikult see ei ole sugugi kollegiaalne lähenemine meie, minu kolleegide poolt, sest et kõik ei jaga nende seisukohta. ma ei saa nõustuda sellega, et väidame, et Euroopa Parlament esindab Euroopa inimesi, kui me vaatame, millised kaasused on jõudnud konstitutsioonikohtutesse, näiteks Saksamaal ja erinevates dokumentides, mis on avaldatud, tuleb ka välja see, et Euroopa Parlament ikkagi ei esinda Euroopa inimesi. ma saan aru, et on teatud argumendid Lissaboni leppe poolt, aga vaatame nüüd seda menetluslikku külge. lepe ei aita mitte tagada demokraatiat, vaid see võima-, vaid eesmärgiks oli lepe nii kiiresti kui võimalik läbi suruda, jättes äh, ühele või teisele riigile võimaluse hoida kõrvale mõnest osast. nii et tegemist on ikka sellise kaheldava väärtusega ettevõtmisega ja ma soovin, et see läheks ka koosoleku protokolli kirja. selline on minu isiklik seisukoht üks kolleegidest juba viitas põhiõiguste hartast eemalejäämise või opt-out võimalusele. vahest tuleks siinkohal õigustalituselt küsida, kas tegemist on protokolliga või deklaratsiooniga või, või mida siis täpselt Václav Klausile lubati. väga oluline on, et me teaksime seda täpselt. me tahame oma töös tulevikus tugineda ju korrektsele juriidilisele alusele, seda muidugi eeldusel, et see lepe ka ratifitseeritakse ja ta jõustub proua Kurmai, palun. aitäh, härra esimees. jah, me saame aru, et Tšehhi konstitutsioonikohus on nüüd näidanud rohelist tuld Lissaboni leppele, aga tegemist ei ole esimese sellise juhtumiga. samas meil on nüüd põhjust olla optimistlikult meelestatud sest ähm, härra Klaus, Tšehhi Vabariigi president, on tõesti andnud mõista, et ta kirjutab alla sellele leppele. kakskümmend kuus liikmesriiki on juba oma jah-sõna öelnud, oma allkirjad andnud. ja nüüd äh, tõesti me tahaksime kuulata ära järgmised äh, volinikukandidaadid, sest aeg on selleks küps Ungari kolleeg viitas siin sellele, et kaks liikmesriiki tõepoolest on juba põhiõiguste hartast kõrvale jäänud ja seega tõesti ka Tšehhi Vabariigile anti see võimalus põhiõiguste hartat mitte kohaldama hakata, nad võivad sellega veel viivitada. olgem ratsionaalsed. me tahame ju kõike tegutseda selle nimel, et Lissaboni lepe hakkaks toimima ja loodame ka, et vastav vabariigi president, kes on nii mõnegi ajalehe esiküljel olnud, on tõesti andnud endast kõik. loomulikult tuleb võtta arvesse seda, et on olemas nii leppe pooldajaid kui leppe vastaseid. aga me peame Rahvapartei koordinaatoriga koostöös jõudma tõest-, suutma asja lõpule viia, me oleme nii palju vaeva näinud, nii et tegutseme selle lõppeesmärgi saavutamise nimel. ja nüüd härra Schöflin, palun. aitäh, härra esimees. tõepoolest, see kõik on nõudnud väga palju aega, ükskõik kas jutt käib põhiseadusleppest või, või Lissaboni leppest me oleme sellega tegelenud ikka päris, päris mitu aastat. ja see iseenesest on juba märk. kui me vaatame nüüd asja ajaloolisest aspektist, siis mulle tundub, et valitsustevaheline koostöö ja tegevussuund on suurenemas, edenemas. ja põhimõtteliselt tahan öelda järgmist. esiteks, pragmaatiliselt tasemel Euroopa integratsioon tõesti aitab lahendada selliseid probleeme, mida valitsustevaheline tegevus ei suuda lahendada. väga paljusid küsimusi on võimalik lahendada ainult Euroopa tasandil. võib-olla kui nüüd vaadata jälle ajas tagasi ja võtta arvesse minevikku, siis tõesti võib väita, et äh, meil ei ole enam neid probleeme, mis eksisteerisid seal enne Esimest maailmasõda, kahe maailmasõja vahel ja sealt edasi meil on juba see Euroopa ühendus olnud. nii et selles mõttes on tõesti Euroopa integratsioon olnud väga edukas konfliktide lahendaja Euroopas. ja sellest seisukohast edasi võib öelda seda, et mida rohkem opt-out'e või kõrvalejäämisi meil on, seda keerulisemaks asi muutub. ja kui see opt-out tugineb kollektiivse süü argumendile, siis see on minu meelest täiesti vastuvõetamatu suur tänu! ka mina tahan omalt poolt midagi lisada. olles kuulnud ära teie seisukohad selle kohta, mis paari viimase päeva jooksul toimunud on, siis ma võin öelda seda, et ma olen kindel, et me jõuame Lissaboni leppe ratifitseerimise protsessiga lõpule minu meelest oleks täiesti absurdne, kui nüüd selgub, et Tšehhi Vabariigi president ikkagi ei kirjuta sellele alla, see oleks tõesti juba ulmeline ma arvan ja usun, et ta kirjutab sellele alla. nagu ma aru saan, enamik teist on rahul sellega, mis siin viimasel ajal on toimunud, mõned siiski märkisid ära ka mureküsimusi. selge on see, et me kõik oleme pidanud tohutut tööd tegema Lissaboni leppe nimel. ma olen juba vist seitse korda kuulnud seda siin ruumis, et siin viidati menetlustele, staadiumitele, Lissaboni lepe ise on ju ka tegelikult osa protsessist, üks etapp, üks staadium see lepp ei ole midagi lõplikku, midagi täiuslikku, me peame sellega edasi töötama, sellega edasi liikuma. loomulikult on meil juba mõned erandid paigas Poolale, Hollandile, Ühendkuningriigil on opt-out'id ja nüüd on olemas ka Tšehhi Vabariigil hartast kõrvalejäämise õigus. ma võtan endale julguse öelda, et need erandid on mööndused nad on ka nagu selgitused selle kohta, mida Lissaboni lepe endast kujutab. ma arvan, et need erandid ei pruugi sugugi kahjustada Lissaboni lepet. mis puudutab põhiõiguste hartat, siis ähm, see keskendub inimõiguste temaatikale Euroopa Liidus ja tegelikult on see ju osa Euroopa pärandist juba, need on kogu aeg olemas olnud. enamik liikmesriike Euroopa Liidus on juba need heaks kiitnud ja selle ratifitseerinud. jutt käib äh, siis sellest, et äh, see põhiõiguste harta iseenesest on selline formaalne dokument ja see, kui mõni riik on otsustanud sellest kõrvale jääda, siis ei tähenda seda, et põhiõigused lihtsalt nurka visatakse. ma tervitan siinkohal ka Tšehhi alalisest esindusest inimesi, diplomaate, kes on siin meiega. ma loodan, et nad saavutavad kõik selle, mis neil on plaanis ja loodan, et nad jätkuvalt tegutsevad Euroopa ühiste eesmärkide saavutamise nimel ja nüüd jätkan oma teadaannetega. ma tegelikult nüüd ootaksin seni, kuni koordinaatorite koosolek on läbi saanud meil toimub täna ju ka veel koordinaatorite koosolek pärast tavapärast koosolekut ja seal käsitleme päris mitmeid küsimusi. ning homme komisjoni koosoleku alguses edastangi teile täna pärastlõunase koordinaatorite koosoleku tulemused. nüüd võime edasi liikuda päevakorra kolmanda punkti juurde. see puudutab kodukorra reeglite kohaldamist Lissaboni lepinguga me oleme raporti eelnõu juba arutanud David Martiniga. meie ees on nüüd olemas ka muudatusettepanekud, mille me oleme varasemalt juba heaks kiitnud, meil on uued David Martini muudatusettepanekud. ma saan aru, et fraktsioonid on omavahel juba suhelnud, meil saab olema ka kompromissettepanekuid ja siis vaatame veel läbi ka võimalikud suulised muudatusettepanekud pärast seda hääletame kompromissmuudatusettepanekuid ja suulisi muudatusettepanekuid, siis saavad muudatusettepanekute esitajad ka selgitusi anda selle kohta, miks siis sellised ettepanekud. võimalik, et mõningaid küsimusi saame tervikuna plokis hääletada kas äh, keegi soovib praegu sõna võtta enne, kui me hääletamise juurde läheme, kas mõni fraktsiooni koordinaatoritest soovib sõna võtta, et veelgi selgitada oma seisukohti? härra Fox, palun. tänan, esimees. ma tahtsin äh, käsitleda härra Broki muudatust number kuuskümmend, mille ta tegelikult tagasi võttis tegelikult ma olen suhteliselt pettunud, sellepärast et see muudatus kuuskümmend Proki poolt tagasi võeti, sest see tähendab ju seda, et liikmete statuudi reegleid arutataks parlamendis ehk avalikult. minu meelest on igati kahetsusväärne, et selline muudatusettepanek, mis muudaks meie tegevust läbipaistvamaks, on nüüd tagasi võetud ja seda ilma igasuguste selgituste andmiseta. ma loodan, et see muudatus viiakse uuesti sisse täiskogul, nii et härra Prokk, palun esitage uuesti muudatus number kuuskümmend. Parlare come giusto il relatore onorevole Martin. härra raportöör, palun. teen lühidalt, esimees ma ei taha veelgi teie aega viita, tahan tänada Richard Carbonit tehtud töö eest, et ta on tõesti väga suure asjaga hakkama saanud. ma ei pea siin silmas mitte ainult seda tööd, mida ta tegi enne valimisi, vaid ka hiljem. ta aitas lahendada mitmeid tehnilisi probleeme. samuti tahan tänada fraktsioone koostöö eest. ja nüüd sellest, millele viitas härra Fox tõepoolest, tegemist on põhimõttelise küsimusega, mis on seotud ka Lissaboni leppega. see põhjus, miks mulle muudatusettepanek kuuskümmend ei meeldinud, oli sellepärast, et see ei tulene Lissaboni leppest, see ei ole sellega seotud, seda tuleb käsitleda eraldi me jõudsime ka kokkuleppele selles osas, et kui äh, fraktsioonide äh, arvamused lahknevad sellistes küsimustes, mis ei tulene Lissaboni leppest, siis me lihtsalt jätame nad kõrvale, selline oli meie kokkulepe Se non ci sono altri che richiedono preliminarmente... Kui keegi praegu sõna ei soovi võtta, härra Brock ikkagi, palun. Äh, härra esimees, see tabab mind natukene üllatusega, et äh, muudatusettepanek kuuskümmend ja kuuskümmend üks on tagasi võetud. mina neid küll tagasi võtnud ei ole. aga võib-olla on mul mõni teisik, kes on need muudatusettepanekud tagasi võtnud. võib-olla esimeeste konverents äh, ilma parlamendiliikmete osaluseta on ka võimeline muudatusettepanekuid tagasi võtma. igal juhul ma paluksin, et neid muudatusettepanekuid ka hääletataks. Bene, è un'interpretazione autentica di un precedente massaggio, messaggio evidentemente. see on tõesti väga autentne tõlgendus sõnumist, millest saadi valesti aru, nii et sellisel juhul me paneme ka need muudatusettepanekud kuuskümmend ja kuuskümmend üks päevakorda ja, ja alustame siis hääletusega. nüüd siis muudatusettepanek üks, see on artikli seitse lõige kaks kohta, see on raportöör, kes on poolt, palun andke käega märku. vastu. erapooletud. üks erapooletu. vastu võetud. nüüd artikkel kaheksa muudatusettepanek kuuskümmend härra Brokilt, see võeti tagasi äh, ja pandi tagasi, kes on poolt? kolmteist poolt, kes on vastu? kaheksa vastu, kes on erapooletu? üks erapooletu. seega vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaks, artikli üksteist, lõige kolm juurde ja see on raportöölt, kes on poolt, andke palun käega märku. vastu. erapooletud. üks erapooletu vastu võetud nüüd muudatusettepanek, mida ei võetud tagasi, kuuskümmend üks härra Brokilt. see on artikkel kakskümmend kolm lõige kaks, kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? üksteist üheksa vastu, kes on erapooletu? kaks erapooletut, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kaks, artikkel kakskümmend kolm, lõige üksteist A ja see on härra Maardonilt, härra Shirelt ja härra Tahvilt, kes on poolt, palun andke käega märku. vastu. erapooletud kolm erapooletut vastu võetud. nüüd muudatusettepanek. muudatusettepanek kolm, artikli kolmkümmend kuus juurde raportöörilt, kes on poolt vastu. erapooletud. kaks erapooletut. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli raportöörilt artikli kolmkümmend kaheksa juurde. ja siin on tegu kompromissmuudatusettepanekuga. ja see on kõige olulisem. võib-olla keegi ka no, oskab küll lühidalt selgitada seda, ei vabandust, ütleb härra esimees, ma lugesin valesti. artikkel neli, me saame siin hääletada, kes toetab seda, kes on vastu, erapooletud, ühehäälselt vastu võetud. nüüd muudatusettepanek. kas nüüd kompromissmuudatusettepanek või suuline muudatusettepanek? ma paluksin, et keegi selgitaks seda lühidalt. härra Martin, palun. Äh, aitäh, esimees, tegemist on keeruka läbirääkimiste tulemusega erinevate fraktsioonide vahel, ma arvan, et meil on tekst, millega kõik fraktsioonid on nõus, aga natuke on vaja selgitada. kõigepealt ma loodan, et see tekst on teile välja jagatud ma, võib-olla olete jõudnud seda juba lugeda, uus punkt number neli ütleb välja arvatud pakt, pakilistel juhtudel, millele viidatakse protokolli artiklis neli, e, ei toimu komisjonides lõpphääletust enne, kui kaheksa nädalat on möödunud me arvestame siinjuures siis lähimuspõhimõtet ja proportsionaalsuspõhimõtet. see on sõnastus, millega suuremad fraktsioonid on kõik nõus, aga kui selline sõnastus läbi läheb, siis tuleb mõnes teises punktis midagi kustutada, näiteks kui Rahvusparlament saadab esindaja, see tuleb ära kustutada. vabandust, ja mis puudutab kuut, siis kuuenda punkti teises lõigus või esitab parlamendile mis tahes muid esildusi, mis võivad äh, sisaldada viiteid äh, ja on seotud lähimuspõhimõttega. siin me soovitame äh, lisada, võttes arvesse mis tahes soovitusi, mis on parlamendi poolt heaks kiidetud Äh, veel üks asi, veel üks võimalik muudatus, mida me ei ole äh, arutanud fraktsioonidega, nimelt äh, õigustalitus võttis minuga ühendust ja ta ja tegi ettepaneku, et mis puudutab lähimuspõhimõtet ja proportsionaalsust, siis see reegel tegelikult puudutabki seda, kuidas me lähimuspõhimõtet rakendame ja, ja miks me siis seda proportsionaalsust üleüldse mainime nimelt see pealkiri lähimuspõhimõte ja proportsionaalsus äh, loob vale ettekujutuse punkti sisust, sest jutt käib tegelikult ju ainult lähimuspõhimõttest. This... ma loodan, et te saite aru, see on äh, tõesti ainuke väga keeruline muudatusettepanek. Eh, eh, härra Tahv. <clears throat> niisiis äh, Äh, tuginedes nendele paberitele, mis meile on välja jagatud äh, ja alles nüüd jagati välja, siis äh, siin on paar kahvatuskirjas lauset. kas see tähendab siis, et, et need laused on kustutatud? Äh, asi ei ole vist väga selge, aga siiski ma vist saan aru, mida te mõtlete. No se il collega Martin può spiegare meglio perché non abbiamo... härra Martin, kas te võiksite natukene veel põhjalikumalt seletada? Äh, te selgitasite ilma mikrofonita, äkki te kordaksite äh, seda, mida te härra Tahvile ütlesite? jah, esimees Äh, asi on lihtsalt selles, et äh, osad asjad on markeriga kirjutatud ja markeri tekst lihtsalt paljundamisel ei jää väga selgelt äh, näha. nii et, et ma vabandan selle üle, et te selle dokumendi alles täna saite, aga me tõesti pidasime kuni viimase minutini läbirääkimisi. Sii, kolleeg Fox. härra Fox. aitäh ma tahaksin raportöörilt paluda, et ta selgitaks meile miks sellest kompromissist jäetakse välja soovitus äh, esialgse äh, muudatuse kuuskümmend neli punktist viis, et soovituse võib esitada ka üks kümnendik parlamendi koosseisust. kas niimoodi tahetakse meie mõjujõudu vähendada ja põhjendatakse seda lähimuspõhimõttega? see kompromiss võtab selle õiguse ära ka regioonide komis-, komiteelt ja mulle näib, et see kompromiss üritab lahjendada meie volitusi ja põhjendab seda kõike lähimuspõhimõttega. ma tahaksin tõesti kuulda raportööri selgitust asja kohta. Eh, yes, the Committee of the Regions will eh, regioonide komitee juurde tuleme hiljem, sellest on raportis juttu hiljem, mis puudutab seda kümmet protsenti liikmetest, siis tegemist on kompromissiga. mina isiklikult olen selle poolt et, et kümme protsenti saadikutest võiksid muudatusi esindada. aga nagu ma ütlesin, ma pidin saavutama kompromissi teiste fraktsioonidega. Nessun altro vuol parlare? Allora poniamo al voto le nüüd, kui äh, keegi rohkem äh, sõna ei soovi, siis me alustame hääletusega. kes toetab seda kompromissmuudatusettepanekut üks, palun andke käega märku. kes on vastu? kes on erapooletu? vastu võetud nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kolm, see, seda juba katab kompromissmuudatusettepanek üks, kuid sellegipoolest me saame seda hääletada. ei, kompromissmuudatusettepanek juba katab seda, nii et see langeb ära. sellisel juhul tuleme muudatusettepaneku kuuskümmend neli juurde, mis ka langeb nüüd ära ja ka muudatusettepanek viis langeb ära ja siis muudatusettepanek kuus raportöörilt artikli nelikümmend neli kohta, kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? kes on erapooletu? kaks erapooletut, vastu võetud. nüüd artikkel viiskümmend kuus, lõik kolm, siin on veel üks kompromissmuudatusettepanek ja oleks kohane, kui seda ka lühidalt selgitataks. palun, härra raportöör. see on tegelikult väga selge. siin me lihtsalt selgitame, et kui raport viiakse komisjoni tagasi, siis me kas kasutame tavalist menetlust, teeme selle raportiga üldse lõpu või esitame uue raporti uute muudatusettepanekutega. me lihtsalt siin selgitame, mida komisjon saab raportiga teha, kui raport komisjonile tagasi saadetakse. sellega siis hakkame hääletama selle kompromissmuudatusettepaneku osas kaks, kes toetab seda, palun andke käega märku kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend viis, see langeb ära. nüüd teeksin ettepaneku, et muudatusettepanekust seitse kuni viie, viieteistkümneni, ei, ütleb härra esimees, ka neliteist. üks hetk, ütleb härra esimees siis neliteist kaasa arvatud. ma teeksin ettepaneku, et me eh, hääletaksime seda plokis, kui te olete nõus, siin on tegu tehniliste kohandustega. niisiis kuuskümmend viis, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, kes on poolt kes toetab, palun andke käega märku. kes on vastu? kes on erapooletu? kolm erapooletut. aga kõik võeti vastu. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kuus härra Saierilt. see on peatükk kuus A, kes on poolt, palun andke käega märku kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viisteist, see langeb ära esimees, mõned nendest muudatusettepanekutest on üsna sarnased. oleks väga, äh, või mõnede hääletuse tulemused on väga te-, äh, viigis, äkki ar saaks arvuliselt teada, palju pool, palju vastu. niisiis üksteist poolt ja kümme vastu viimase hääletuse kohta. kui tahate, me võime hääletust korrata. ja sellisel juhul kontrollime elektrooniliselt üle aga kui soovite elektrooniliselt äh, hääletada, siis palun ka tehke vastav taotlus. niisiis viisteist, muudatusettepanek viisteist. see langes ära. ja nüüd muudatusettepanek kuusteist. siin on üks suuline muudatusettepanek raportöörilt. Sì, sia sulla sull'articolo se- dell'emendamento sedici. selles muudatusettepanek kuusteist, lõike viiskümmend kolm juurde. Äh, lihtsalt see puudutab sõna äh, konventsioon. tegemist on tehnilise muudatusega orale, che del resto avete scritto nel siis suuline muudatusettepanek. sellega siis võetakse maha sõna konventsioon vastavalt artiklile sada kolmkümmend kaks. ja seesama kehtib ka artiklit viiskümmend neli. nii et need on sarnased muudatusettepanekud, kes on poolt, palun andke märku härra Tahv, palun. Äh, vabandust, äh, äh, ma olen pisut hämmingus. siin öeldakse, et see sõna tuleb kustutada prantsuskeelses tekstis. ma räägin siin muudatusest kuusteist. aga samas Äh, siin tekstis on see ju ometigi endagi sees, selgitatakse seda protsessi, kuidas äh, saaks kokku kutsuda valitsustevahelist konverentsi. ja mina ei saa aru ja miks, miks see sõna peab siin olema? praegu. Um, I mean, Andrew... Uh, Andrew Duffil on õigus uh, üks kolm kahes jäetakse see sõna välja me, me lihtsalt võtame ta selles viimases punktis välja. Uh, ma lihtsalt jätsin selle seletamata, sest ma arvasin, et asi on kõigile niigi selge. sellisel juhul, kas äh, teile piisab sellest selgitust, härra Trahv? jah, sellisel juhul tuleme hääletuse juurde, kes on poolt, andke käega märku kümme poolt, kes on vastu? üheksa, vastu võetud. erapooletud, ma unustasin erapooletud küsida. kaks erapooletut. ja nüüd hääletame muudatusettepanekud kuuskümmend seitse härra Saierelt, kes on poolt, palun andke käega märku. vabandust, ütleb härra esimees. ei, ikkagi. kuuskümmend seitse langeb ära, sellepärast et äh, just eelmine muudatusettepanek läks äh, läbi ja nüüd muudatusettepanek seitseteist. ja seda me saame võib-olla plokis hääletada, kui te olete nõus ja muudatusettepanekust seitseteist alates kuni kuni muudatusettepanekuni kolmkümmend viis. kas olete nõus sellega? kes on poolt? andke käega palun märku. kes on vastu? kes on erapooletu? kõik võeti vastu ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kuus, see on artikli kaheksakümmend seitse A juurde, see on uus ja siin on suuline muudatusettepanek raportöörilt. võib-olla saaksite seda lühidalt selgitada um,? Political... Äh, selle muudatuse soovitasid teised fraktsioonid, aga äh, see annab meile lihtsalt vaba, vabamad käed, see reegel et tavaliselt me ju juhindume igasugustest õigusandlikest aktidest niikuinii ja, ja me ütleme selle nüüd ka selgelt välja siin. üks ja poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud ja nüüd teeksime jällegi äh, muudatusettepanekute plokis hääletamise kolmekümne seitsmest kuni viiekümne üheni, sest need olid juba ka Corbeti raporti osad ja me, ja need võeti juba eelmisel ametiperioodil vastu, kas te olete sellega nõus? sellisel juhul andke palun käega märku, kes on poolt. vastu. erapooletud üks erapooletu. ja sellega on need muudatusettepanekud vastu võetud. ja nüüd artikli sada kakskümmend neli lõige üks ja kaks A juurde muud, äh, suuline muudatusettepanek ja ma paluksin, et härra raportöör selgitaks seda lühidalt. Äh, tegemist on küsimusega, mille härra Fox täiesti põhjendatult tõstatas, siin me viime viitame vajadusele pidada nõu nii Majandus-Sotsiaalkomitee kui ka regioonide komiteega. tegemist on väga selgete muudatusettepanekutega, mis puudutavad aluslepinguid ja tavalisi menetlusi. väga hea, kes on poolt, palun andke käega märku. vastu. erapooletud vastu võetud. ja nüüd järgmine äh, suuline muudatusettepanek äh, raportöörid artiklite kakskümmend viis lõigete üks ja kaks kohta. ka selle kohta sooviksin saada lühidalt selgitust. Äh, ma selgitasin juba nii majandus- kui sotsiaalkomitee ja regioonide komitee punkti koos selge, äh, siis me hääletame, kes on poolt, palun, andke käega märku. vastu. erapooletud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend kaks. kes on poolt, palun andke käega märku vastu. kaksteist kaheksa vastu ja erapooletuid neli erapooletut. nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm. see on artikli sada kolmkümmend kaks kohta. vabandust, ütleb härra esimees me hääletasime viiekümne kahe osas ja nüüd jõuame viiekümne kolme juurde. vabandust, ütleb härra esimees, tulemus kaksteist poolt, kaheksa vastu ja üks erapooletu. see oli tulemus. aga ma arvasin, et ma olin seda maininud. ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm artiklist ja kolmekümne kahe kohta, kes on poolt vastu, erapooletud. ühe hääl, üks vastuhääl, vastu võetud. nüüd kompromiss, muudatusettepanek artikli sada kolmkümmend kaks A juurde võib-olla härra raportöör äh, oskab midagi selle kohta öelda? tegemist on kompromissiga, mis puudutab koostööd rahvusparlamentidega ja meil on siin on kaks põhjust, ma järgisin härra Broki esialgset ettepanekut, mulle tundus, et see oli võib-olla liiga üksikasjalik ja ettekirjutav. ma tahtsin meile anda rohkem paindlikkust läbirääkimistel rahvusparlamentidega. me ei tahaks hakata ka oma poolt neile ette kirjutama, kuidas meie suhted peaksid toimima. samas kodukorras me midagi peame selle kohta ütlema, aga ei ole mõtet hakata seda protseduuri väga üksikasjalikult paika panema Äh, nii et, et nagu ma ütlesin, kompromiss ongi see, et me seda lihtsalt kodukorras mainime, aga mitte väga põhjalikult. kolleeg Tahv um,. kolleeg Tahv. esimees, äh, ma olen nõus sellega, et raportöör üritab saavutada äh, konstruktiivset lähenemist parlamentide vahelise koostöö küsimuses. probleem on aga selles, et raportöör toob siia sisse võrgustike mõiste ja see mulle ei meeldi äh, aluslepingutes ei öelda midagi koostöövormi kohta. ning need võrgustikud, äh, selle mõiste sissetoomine äh, meie oma kodukorda on minu arvates äh, selline, mis seob meid millegi sellisega, mida me võib-olla lõppkokkuvõttes ei taha Äh, aluslepingutes on öeldud, et peavad aset leidma arutelud meie ja rahvusparlamentide vahel. Äh, arutelud siis sellel teemal, milline oleks koostöö äh, sobiv vorm. ma arvan, et me peaksime jääma selle sõnastuse juurde, mis on aluslepingutes kui me ei suuda seda teha, siis parem oleks seda teemat eh, hetkel üldse mitte mainida. pärast eh, kokkulepet meie ja rahvusparlamentidega on meil ju alati võimalus eh, selle teema juurde tagasi tulla ja arutada, kuidas asja oma menetluste tasandil korraldada. antud hetkel on lihtsalt äh,, me lihtsalt kiirustame liialt. Del collega Lopez, eh, Mendes de Vigo. Ah, chairman, yeah. It, it, point of, it is a real point of order. To... tegemist on protseduurilise küsimusega, ma tahtsin öelda, et president Klaus kirjutas alla. I, I, I, have you, have you seen it? No, no, I've received an email. <laughs> Onorevole Brock ha chiesto di parlare. härra Brock soovib sõna. suur tänu. ma arvan, et see on väga oluline moment ja paljud meist on juba kümme aastat näinud selle hetke nimel vaeva ja nüüd on see lõplik ja seetõttu on tegu väga õnneliku hetkega. nüüd, mis puudutab neid muudatusettepanekuid. ma ei tea ja see on ka probleem, et kas meil on vaja sellist võrgustikku? selliste võrgustike puhul oleme me vastastikku kahekümne kaheksaga. üks parlament kahekümne kaheksast. ja ja seda ma soovisin oma raportis, mis puudutas Rahvusparlamente, ka teadlikult vältida nii et me peaksime tegema omalt poolt äh, ettepaneku, et Euroopa Parlament siin saaks ikkagi juhtrolli. ja me võime rääkida sellest, kas äh, minu muudatusettepanekus on see võib-olla liiga üksikasjalik, kuid äh, see lähenemispunkt on hoopis teistsugune ja ma paluksin sellega ka arvestada. ja seetõttu ma arvan, et me peaksime leidma siin teistsuguse lähenemise ma ei tea, kuidas see meil võib õnnestuda, kuid ma ütleksin, et et kuna siin on tegu lähenemispunktiga, mille täiskogu on juba otsustanud, siis ma teeksin raportorile ettepaneku, et minu muudatusettepanekud võetakse vastu, aga enne täiskogu äh, veel muudetakse muudatusettepanekuid selliselt, et tuldaks vastu raportööri soovile, et ei minda liiga üksikasjadesse, et see oleks siis selline lähenemispunkt kuna parlament on üks kahest õigusloojast ja siin on tegu ikkagi õiguslooja, kes ei tohiks olla üks kahekümne kaheksast. nii et ma paluksin, et need muudatusettepanekud praegu vastu võetakse, aga siis me saame võib-olla enne täiskogu kokku leppida lühemas ähm, sõnastuses. aga me jääksime ikkagi selle lähenemispunkti juurde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 aga võib-olla ma võtaksin siis kompromissi tagasi, kuna sellele ei ole ka piisavat toetust ja teeksime, tegeleksime siis nende kolme muudatusettepanekuga, mis Elmar on esitanud. ja ma võib-olla paluksin Elmarit, et ta oleks nõus ühe suulise muudatusettepanekuga seitsmekümne kohta kui puudutab siis dokumente, mis on Euroopa Parlamendile esitatud rahvusparlamentide poolt. ja vaatame siis läbi nüüd need Elmari kolm muudatusettepanekut ja eks näe siis, mis täiskogul saab. jah, ma usun, et äh, ma sain nüüd niimoodi aru, et, et kompromissmuudatusettepanek kolm võeti tagasi ja et siis hääletame kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend osas. ja viimast siis raportööri parandusega, kas see on õige, kas me võime nende osas koos hääletada? kes, kes toetab muudatusettepanekut kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, seitsekümmend, palun andke käega märku. kes on vastu? erapooletu. seitse erapooletut, kolmteist poolt. nüüd viimane muudatusettepanek, viiskümmend neli kuni viiskümmend üheksa ja ma arvan, et siin me võime plokis hääletada, kui keegi vastu ei ole. kes on poolt, palun andke käega märku. vastu. üks vastuhääl, kes on erapooletu? vastu võetud. nüüd lõplik äh, hääletus, kes toetab, palun andke märku käega üheksateist poolt, kes on vastu? kaks, kes jääb erapooletuks? üks erapooletu. ja sellega on vastu võetud see raport ja õnnitlused härra Martinile. ja õnnitlused ka härra Corbettile, kes eelmise ametiperioodi äh, kestel selle teemaga tegeles. kas meil on päevakorras veel punkte või on kõik? jah, see tänaseks on kõik, homme vara kohtume uuesti ja nüüd alustame koordinaatorite koosolekuga